ja ma saan kinnitada, et äh, selle teemaga tegelemine ei ole mitte ainult komisjoni jaoks kohustus, vaid meil on ka rõõm selle teemaga intensiivselt tegutseda, aitäh! suur tänu, härra volinik, daamid ja härrad, meil on kuus resolutsiooni ettepanekut, äh, mis puudutavad tänase arutelu teemat. arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme kell kaksteist. järgmine teema täna õhtul on suuline küsimus Euroopa Komisjonile. teemaks on lennutegevuse lisamine ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi annan nüüd äh, kõigepealt sõna suulise küsimuse esitajatele, härra Liise, teil on kaks minutit. suur tänu, proua president, härra volinik, kolleegid. aastal kaks tuhat kaheksa peeti äh, läbirääkimisi ja tehti otsus lisada lennutegevus äh, saastekvootidega kauplemise süsteemi Ähm, me loodame, me, meie eesmärgiks äh, sealjuures ei olnud äh, ärritada kolmandaid riike või lennuettevõtjaid, vaid meie probleemiks olid äh, kasvuhoonegaaside heitmed ja meie eesmärgiks siis nende heitmete vähendamine. aastal kaks tuhat kaheksa Äh, jõuti otsusele, et see äh, vähendamine tuleks delegeerida äh, rahvusvahelisele tsiviillennundusorganisatsioonile ICAO-le ja siiani ICAO ei ole midagi ette võtnud. meie süsteemis oli ette nähtud see, et kaasataks kõik lennuettevõtjad, kes lendavad kas Euroopasse või Euroopast, kui nad maanduvad Euroopas, siis ükskõik, kas tegemist on Hiina või Ameerika firmaga, eh, siis nad peaksid süsteemile alluma, see on õiglase konkurentsi küsimus. Eh, tegemist oli kaasotsustusmenetlusega, Euroopa Parlament tegi siin ka päris mitmeid eh, järeleandmisi ja kompromisse me peame need ähm, otsused ja kompromissid kolmandatele riikidele äh, teatavaks tegema ja kolmandatelt riikidelt on ähm, tulnud teatavaid äh, vastuväiteid, ilmselt on seda näha IKA assambleel äh, järgmisel nädalal meie oleme õigel teel, me oleme võtnud õiguslikke meetmeid oma seisukoha kaitseks, aga tegemist on ikkagi poliitiliste läbirääkimistega ja meil on vaja, et meie äh, läbirääkijad ICAO-s saaksid äh, mm, äh, poliitilise toe. USA seisukohad on eriti murettekitavad, eelmisel nädalal ma kohtusin USA esindajaga ja küsisin, kas nad on nõus sellega, mida Obama on välja öelnud. ja ma sain väga ebamäärase vastuse, ta lihtsalt rääkis põhimõtteliselt kliimamuutustest. suur tänu, nüüd äh, härra Mattias Kroote, kolm minutit, tema esit-, oli ka küsimuse esitaja ja palun pidage kõneajast kinni. suur tänu ähm proua president, härra volinik, kell on küll palju, aga me räägime kliimamuutustest, me oleme äh, majanduskriisi keskmes, me ei ole sealt veel välja saanud ja, aga tegemist on siiski olulise teemaga ja küsimuse sõnastus on selline, mida komisjon kavatseb ette võtta äh, läbirääkimistel ICAO raames. me püüdsime Äh, saavutada kokkulepet äh, toe osas sellele süsteemile, me oleme pidanud ka läbirääkimisi nõukoguga ja mis puudutab äh, ICAO-d, siis selle teemaga on tegeldud väga pikalt, aga tulemus on null ja seega meie ettepanek, mille selle koja liikmete enamik äh, ka heakskiitis, peaks saama ka toe ka rahvusvahelisel tasandil. aastast kaks tuhat kaksteist hakkab Euroopas see süsteem kehtima ja siis on meil kolmandad riigid. kui kolmanda riigi lennuk maandub Euroopa Liidus, siis äh, lennuettevõtja jääks äh, saastekvootidega kauplemise süsteemi alla kliimamuutused on globaalne teema ja me peaksime ka sellega tegelema globaalselt. me oleme rääkinud sellest, et tuleks sisse seada mingid maksud, jah, meil on olemas äh, nii-öelda äh, maanteetranspordimaksud, aga ka meil ei õnne, neid ei õnnestu meil äh, Euroopa seeski äh, ühtlustada äh, nii et äh, arvata võib, et ka ülemaailmset maksu ei ole võimalik sisse teada ja sisse seada ja seetõttu on teine järgmine parim lahendus äh, luua ülemaailmne saastekvootidega kauplemise süsteem äh,. Äh, meil oleks vaja komisjoni ja ka nõukogu toetust sellele, nõukogu küll kahjuks siin praegu kohal ei ole e, ja seda rahvusvahelisel tasandil. Äh, Obama valitsusel oli äh, alguses väga palju vastuväiteid ka äh, kliimamuutuste teemale üldiselt, aga me oleme edasi liikunud. ja nüüd peame me vaatama, kuidas äh, äh seda süsteemi tasakaalustada. Kopenhaageni kliimakonverents oli katastroof, läbikukkumine nüüd ICAO raames on meil lisa kuusteist ja me peame vaatama selle raames kõiki võimalikke meetmeid, aga ma kardan, et ka see kukub läbi ja minu küsimus on komisjonile, kui äh, tsiviillennundus äh, saastekvootidega kauplemise süsteemi ei kaasata, mis siis saab? Äh, kas komisjon jätkab läbirääkimisi ICAO-s, kas teil on olemas plaan B, mis siis edasi saab? suur tänu härra Kruutele, me oleme juba ajakavast kõvasti maas, nii et palun hoidke oma kõneaegadest kinni, sest me peame õigel ajal lõpetama. härra Kraamer, kaks minutit. suur tänu, proua president. me räägime täna läbikukkunud strateegiast ja sellest on kahju Äh, palju meist küsisid direktiivi vastuvõtmise ajal, kas see on piisavalt läbi mõeldud, äh, arvati, et konsultatsioone ei ole olnud piisavalt ja tegelikult äh, me ka unustasime ära rahvusvahelise olukorra, vaatame, mis sai Kopenhaageni konverentsist, rahvusvaheline olukord ei ole lihtne, me ei saa lihtsalt asju rakendama hakata nii et ma tahtsin küsida, mida komisjon kavatseb teha ja mul on tegelikult neli konkreetset küsimust esiteks, milliseid samme plaanib komisjon äh, sellisel juhul, kui kolmandate riikide lennuettevõtjad osalevad Euroopa Liidu süsteemis. teiseks, mida komisjon kavatseb teha, et need äh, firmad tõesti osaleks? kolmandaks, kas komisjon kaalub kolmandate riikide lennuettevõtjatelt lennuõiguste äravõtmist, kui nad ei öö, äh, osale süsteemis ja neljandaks, kui sellised lennukeelud kehtestatakse, siis mi-, millist reaktsiooni komisjon ootaks kolmandatelt riikidelt? ma meenutan, et Euroopa Kohtus on ähm, kaasus äh, kus Euroopa liikmesriigid on keeldunud süsteemis osalemast. ja me peame tegelikult faktidele näkku vaatama. ma arvan, et äh, see, mis ICAO-s juhtub, ei ole tegelikult äh, niivõrd oluline Äh, ICAO-s osalejad on samade surverühmade surve all kui Kopenhaagenis osalejad. nii et minu küsimus on komisjonile, kuidas lahendada see dilemma, kuidas rakendada õigusakti, mis on tegelikult rakendamatu. suur tänu, proua Hassi, kaks minutit. kallid kolleegid lennuliikluse saasted on kasvanud kiiremini kui ükskõik millise muu olulise töötus, tööstusvaldkonna, Peter Liise juba ütles, et need on kahekordistunud kahekümne aasta jooksul, kui riigid kokkuvõttes vähendavad äh, kasvuhoonegaaside heitmeid nii nagu peab, kuid lennundusheitmed kasvavad samas tempos kui praegu, siis kahekümne, kolmekümne aasta pärast kasutab lennuliiklus ära kogu Äh, Euroopale eraldatud äh, saastekvoodid. muule elule ei jää mitte mingit kvooti. Kyotos iga äh, sai ülesande luua rahvusvaheline süsteem lennunduse heitmete piiramiseks, vastupidi, seda ei tehtud, vaid leidis, et lennundus saab äh, nii-öelda tasuta pileti. just sellepärast tuleb leida selline äh, Eh, tuleb luua eesmärgiks saavutada globaalne süsteem lennundusheitmetega eh, kvootidega kauplemise kohta. Euroopast lahkuvad ja siia saabuvad lennud moodustavad olulise määra kogu maailma eh, lennunduse heitmetest. me ei saa alistuda USA survele, vastupidi, tuleb hukka mõista see surveavaldus ja seda teha üldse selge, selgelt. enamik meist tunneme suurt sümpaatsust, sümpaatiat president Obama suhtes, mõistame, kui raske tal on oma riigi kongressis suruda läbi äh, keskkonnakaitsealast seadusandlust, kuid me ei saa aktsepteerida seda, et USA valitsust üritab takistada Euroopa Liidu äh, keskkonnakaitselisi meetmeid. me ei, lihtsalt ei saa anda USA-le vetoõigust äh, piirata äh, äh, saastekvootide piiramist. komisjoni eesmärgiks on pidada kinni direktiividest, millest me kõik koos oleme kokku leppinud. asjaomane probleem puudutab ka rahvusvahelist äh, laevaliiklust ja sellega seonduvad heitmeid. meenutan komisjonile seda, kuidas, äh, milles oleme kokku leppinud ühise kliimakokkuleppe raames, aitäh! suur aitäh! volinik Haan, teil on sõna. aitäh, proua, tahaksin teid tänada oma kolleegide nimel, kolleeg Hedikeri nimel, kes on juba väga selgelt seisukohta väljendanud, mis puudutab küsimust, mis puudutab selle aja, seda äh, õiget aega, tema kahjuks siin ei saanud olla, kuid arvestades ähm, New Yorgis tulevaid kliimamuutusalaseid läbirääkimisi, on see vägagi asjakohane küsimus. Äh, New Yorgis toimub selle kuu lõpus koosolek, kokkusaamine ja loomulikult on need teemad vägagi prioriteetsed päevakorras. nõukogu debatt, äh, pidas debatti selle üle, kuid järeldusteni ei jõutud Euroopa Liidu poole pühendumis, pühendumine vähendada kakskümmend protsenti heitmeid, puudutab heitmeid ka tsiviillennundusest. see on teema, eesmärk, mida, millega ei ole liitunud ükski teine riik. heitmed lennundusest on muudkui kasvanud ja aastaks kaks tuhat kakskümmend eeldame, et need numbrid on kasvanud, numbrid on kasvanud mingi seitsekümmend protsenti võrreldes aastaga kaks tuhat viis. isegi aastal kaks tuhat viis saime öelda, on neljasaja kuni viiesaja protsendiline kasv võrreldes eelneva aastaga see on teema, mis on meie diskussioonide üdiks olnud sellest ajast saadi, kui parlament ja nõukogu otsustasid lülitada ka lennundusalase tegevuse saastekvootidega kauplemise süsteemi. seda puudutab siis kõiki leide, lende, mis tulevad Euroopa Liitu ja lahkuvad Euroopa Liidus, kõik on hakanud selleks ette valmistama, nemad peavad panustama Euroopa saastekvootidega kauplemise süsteemi. niisiis, kas päritoluriigid toovad sisse samasugused süsteemid, nii et nemad võiksid äh, tegeleda CO2 emissioonidega. on korraldatud läbirääkimised ICAO-s. kõigepealt ICAO kiidab heaks rahvusvahelise lennunduse heitmete vähendamise kümne protsendi võrral võrreld-, võrreldes aastaga kaks tuhat viis, luues ühtse raamistiku, millega toetatakse turumeetmeid millega vähendatakse CO2 emis-, eh, heitmeid. Euroopa Liit on valmis välja arvama lende kolmandatest riikidest kahepoolse alusel, kui see riik kavatseb vähendada CO2 emissioone. mu daamid ja härrad, te teate, et meie seisukoht on erinev sellest, mis on USA-l ja teistel ICAO eh, missioonidel. uus kokkulepe vastastikuse tunnustamise kokkulepe kliimamuutuste meetmete suhtes on asi, mis puudutab otseselt Euroopa Liidu meetmeid. aga meid, loomulikult meie partnereid ei kahjusta, sest meie usume, et need meetmed, mis puudutavad umbes kolmandiku kogu lennundusest, on väga kasulikud kliimamuutustega võitlemisel. me ei saa aktsepteerida seda, et need, kes tahavad teha enamat kliimamuutustega võitlemisel, vajavad teiste riikide luba, kes ise suuremat kliimamuutustega võitlemiseks ei tee. ei ole võimalik, et tõsine kliimamuutusmeetmed peaksid looma konkurentsieelist, konkurentsivõime vähenemist. seega võitlus kliimamuutuse vastu seda see mõjutab ja tal pole mingisugust majanduslikku eesmärki, vastastikune kokkulepe tähendab seda, et põhimõtteliselt ei teha, tehta midagi lennundusheitmete suhtes. Euroopa Liit kavatseb eh, eesseisvatel läbirääkimistel jääda oma seisukoha juurde, me ei saa kuidagi aktsepteerida seda, et Euroopa Liidu seadusandlus, mille on heaks kiitnud nõukogu ja parlament, võetakse lihtsalt tagasi, meil peab olema ühtne seisukoht, meil peab olema ühtne number mille võrra me vähendame CO2 emissioone pikas perspektiivis, aitäh! aitäh, volinik, ja nüüd annaksin sõna parlamendiliikmetele, kes kõnelevad oma fraktsioonide eh, eest ja El Hadravi, Hadravi kolm minutit. aitäh, proua volinik, proua president, volinik, kolleegid, ma tänan selle vastuse ja väga selge seisukoha eest ja ma arvan, et meie parlamendis eriti selles parlamendis peame saatma väga selge sõnumi. me peame toetama komisjoni. kas me usume siin, et direktiiv läheb liiga kaugele või mitte piisavalt kaugele, kas ta tuleb liiga hilja või liiga vara? ma arvan, et valdav osa parlamendist koos komisjoni ja nõukoguga on heaks kiitnud, et tegemist on nüüd seadusandliku aktiga, seda tuleb lihtsalt rakendada ja teie ja uus volinik peab seda samuti rakendama, nii et direktiiv väljendub kristallselgelt ja ma tahaksin tsiteerida, et esimesest jaanuarist aastast kaks tuhat kaksteist kõik lennud, mis lahkuvad Euroopa Liidust või tulevad Euroopa Liitu ükskõik millisesse lennujaama Euroopa Liidu liikmesmaas, käivad selle direktiivi alla, see mu-, puudutab kolmandaid riike samuti, nii äh, lendu kui ta ka tagasilendu. niisiis võivad olla teatud riigid, kellel on selle suhtes teatud kahtlusi, kuid kolmandad riigid ei ole võimalik, et nad maksavad ainult sisse tuleva või välja mineva lennu eest see kahjustaks konkurentsi lennufirmade vahel ja seda ei saa kuidagi nii tõlgendada. kolmandad riigid, kellel on probleeme selle seadusandlusega, me peame nende tähelepanu juhtima sellele, et ettevõtted võivad saada erandeid, kui nad astuvad sarnaseid samme. see põhimõtteliselt tähendab seda, et me tegelikult ei otsi siin mitte täiendavat tulu. kui kõik teevad sama, siis me teenime vähem, küll aga jõuame oma eesmärgini vähendada CO2 heitmeid ja seetõttu meie Ameerika sõbrad ja teised, kes läbi õiguslike meetmete või teiste manöövritega rahvusvahelises lennundusorganisatsioonis püüavad vältida vältimatut, oleks parem välja pakkuda konstruktiivseid ettepanekuid selleks, et jõuda globaalse kokkuleppeni, millega kehtestatakse ühtsed mängureeglid kõigile ja samal ajal annaks väga palju. pikema perspektiiviga äh, prognoosi lennundustegevusele. diskussioon mis on nüüd jõudnud viimasesse heakskiitmise faasi, selle kokkuleppe viiendas, viieteistkümnendas artiklis öeldakse selgelt, et komisjon võib esitada ettepanekuid, et näha, kas on mingisuguseid, et või loobuda võimalikest kattuvustest või, või, või vastuoludest. see tähendab, et kokkulepe tuleb läbi rääkida äh, lennundusblokkidega, see tunnustab taolise süsteemi olemasolu. ma tahaksin teid kõiki üles kutsuda jääda oma seisukoha juurde, öeldes selgelt, et mingit taganemist teed ei ole. Sokirer Kadravi aitäh, härra El Kadraoui. järgmine kõneleja, härra Kraamer eh, Roheliste nimel, teil on poolteist minutit. ja, hea komissar, härra volinik, suur tänu nende selgete sõnade eest ja ma loodan, et te saate tegelikult neid ka realiseerida läbirääkimistel Ehm, Kopenhaagen oli disaast-, äh, täielik häving, sellepärast et Euroopal puudusid oma eesmärgid. seal vaid mängiti, see oli nagu selline mm, polkaharjutus, siin on meil vaja selgeid euroopalikke seisukohti. heitmetega kauplemise süsteem kehtestati selleks, et vältida lennukütuse maksu. seda tahtis lennundustööstus aga me teame, et kolmkümmend miljardit eurot antakse lennufirmadele, sellepärast et nad ei kasuta kerosiini või äh, lennukütust. Äh, nüüd me räägime, et meil on saastekvootidega kauplemise süsteem ja selle asemel me võime öelda, et hea küll, me kehtestame kerosiinimaksu, nüüd siis nad teavad, et see see, see on tõsine asi, kerosiin on ülimalt ohtlik, ühtlik, ohtlikum õhus kui maal, sellest hoolimata Nad saavad toetust Euroopa maksumaksjatelt. me peame ju arvestama seda, mis kahju nad teevad oma hindadega, et sama toimub ju teiste transpordi, teiste transpordivahend- äh,, liikide poolt seda kasu-, kasutatakse. viiskümmend protsenti sertifikaate lennunduses antakse kätte tasuta lennundusagentuuri palk, vaid äh, äh, raudteel tuleb sada protsenti äh, infrastruktuuri kasutusest kinni maksta. suur tänu, härra Krammer. nüüd me anname sõna üksikkõnelejatele, kõigepealt eh, proua Tikao, kaks minutit. suur tänu, eh, proua president, volinik. maailma majandus sõltub väga suuresti eh, lennutranspordist ja see eh, mõju järjest suureneb. Euroopa Keskkonnaamet ütles et, et kakskümmend kuus protsenti eh, saastest eh, tuli lennutranspordist ning see tähendab, et on vaja uusi tehnoloogiaid, on vaja uusi mootoreid, turbiine ja nii edasi, see vähendab emissioonide määra. on vaja tõhususstandardeid kolm liitrit ühe kütust ühe ehm, ehm, reisija kohta on väga hea tõhususmäär. E, mis puudutab lennutransporti, siis Euroopa Liit tuleb, e, peab vaatama ka kolmandaid maid. üks leping selles vallas sõlmiti Euroopa Liidu ja Kanada vahel. E, niisugused sätted aitavad vähendada eh, lennutranspordi mõju eh, eh, keskkonnale. määruses artiklist viis öeldakse, et kui rakendatakse meetmeid CO kahe vähendamiseks, siis komisjon vaatab, kuidas ühenduse süsteem sobib kokku selle maa eh, lennundussüsteemiga. ma räägiksin teile eh, mõnest eh, eduloost sellises sünergia vallas. Euroopa Liidu liikmesriigid töötavad üheskoos selleks, et saavutada kokkulepe globaalsel tasemel mm, kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemiseks kas praegune määrus peaks muutuma või mitte, siis ma arvan, et soo-, oleks vaja teha mõned muutused ja mina tulen välja muudatusettepanekutega. järgmisena äh, härra Taylor. suur tänu, president. mina tahaksin toetada seda suulist küsimust mina arvan, on eh, täiesti vastuvõtmatu, et eh, ühel, et USA, Kanada ja Mehhiko eh, on selle vastu, et Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside saastekvoodi kauplemisega ei hõlmata lennundust. paljud arvavad, et alates kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastast alates on lennunduse mm, saavutused väga tagasihoidlikud sest lennundussektoritel on juurdepääs eh, saastekvootidele teistest sektoritest. kui me nüüd hõlmame eh, lennundust ka siis eh, me teeme vähemalt esimese sammu õiges suunas, me lõpetame siin eh, õigusloomelise eh, emis-, vaakumi, mis on kestnud juba liiga kaua. saastaja maksab, selline peab olema põhimõte ja ma ütleksin lõpuks, et me peame tagama selle, et meie otsuseid ei ohustaks kolmandad maad ning nõukogu ja komisjon peavad ütlema selgesõnaliselt, et nemad tahavad ja tagavad selle, et ICAO läbirääkimistel Euroopa seadused kehtima jäävad. suur tänu. ja nüüd härra Baltšiitis on meie järgmine kõneleja pooleteiseks minutiks. suur tänu, president. Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse kujundada ümber oma majandust niimoodi, et tõhusalt kasutatakse energiat. selleks, et väheneksid CO kahe eh, heitmed ning ehm, kasvuhoonegaasidega, eh, eh, saastekvootidega kauplemine on väga oluline selleks, et väheneks negatiivne mõju kliimale ka kolmandad riigid, need, kes lendavad Euroopa lennujaamadesse, peavad selle reegliga leppima, sest muidu toob see kaasa konkurentsimoonutuse. meie kohustus võidelda kliimamuutustega eh, nõuab, et me oleksime solidaarsed oma tegevuses ning kolmandate maade lennundusettevõtted peavad eh, Eh, täitma korralikke konkurentsireegleid ning see puudutab ka saastekvoote. Eh, komisjon peab pidama läbirääkimisi eh, kolmandate maadega ja tagama, et meie nõuded saaksid täidetud. nüüd avatud mikrofon, kõigepealt härra Keeli, üks minut. proua president, mina pean ütlema, et see, mida ma täna õhtul kuulsin, on üsna ähm, jahmatav. saaste e, lennundussektoris kasvab ja see trend jätkub. aga järjest rohkem e, keskklassi inimesi hakkavad reisima, kasutades selleks lennukit, aga meil on vaja turismi selleks, et eh, meie inimesed saaksid paremini elada. ma tahaksin küsida eh, järgmise küsimuse, mida siis eh, meie ette võtame, et saaste väheneks, kasutades selleks teadusuuringuid tegelikult just nimelt teadusuuringutest on pikaajaline vastus meie küsimusele. suur tänu ja nüüd härra Marinescu üheks minutiks. suur tänu, proua president. lennunduse hõlmamine kasvuhoonegaasidega ka kauplemisse on äärmiselt oluline selleks, et võidelda kliimamuutustega. tegemist on muutusega, mis puudutab meid kõiki ja alates kaheteist, aastast kaks tuhat kaksteist muutub meie elu lihtsamaks. kolmandate E, maade palve osaleda selles süsteemis ainult vabatahtlikult e, vähendab muutuse kiirust. see kahjustab Euroopa lennundusettevõtjate konkurentsivõimet, e, mõjub halvasti kliimamuutuste tõkestamisele. see on ka takistuseks, kui me tahame mm, üldise eh, globaalse lepingu sõlmida. sellepärast peab Euroopa Liit tagama, et see direktiiv kehtiks ka kolmandate maade suhtes. niimoodi me ei kaota eh, ühtse Euroopa eh, taeva saavutamisel tehtud edusammud. suur tänu, proua, härra, proua president lugupeetud eh, volinik, tõepoolest meil on eh, vaja mm, vähendada saastet ja kui me saame seda kuidagimoodi teha, siis me peame seda tegema, meil on reeglid, neid tuleb rakendada ja kui meie sõbrad USA-st ei taha sellega leppida, siis me peame jätkama nendega dialoogi, leidmaks leidmaks lahenduse eesmärkide saavutamiseks eh, kasvuhoone, kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ei koorma eriti üle lennundussektorit. me peame mm, äh, leppima sellega, et kõik transpordiliigid peavad vähendama äh, saastemäära ja ka lennundus peab sellega leppima. Äh, härra Paška volinik Haan, suur tänu, proua president, daamid ja härrad. ma arvan, et see arutelu on näidanud, et Euroopa Parlamendi seisukoht on selge ja et parlament toetab, et Euroopa Liidul peab olema selge seisa, seisukoht ICAO läbirääkimistest, ma midagi muud ei oodanudki, aga arutelu käigus toodi välja mitmed punktid ja ma annan nad edasi härra Kallasele ja proua Hirikule, kes äh, meid esindavad. Äh, vastused küsimustele, nii palju kui ma spontaanselt suudan neile vastata, on järgmised. Euroopa Komisjon loomulikult soovib äh, rakendada õigusakte sellisel kujul, nagu nõukogu ja parlament on nad vastu võtnud. nii et äh, kasvuhoonegaaside saastekvootide osas on seadusandlus olemas, kõik lennundusettevõtjad, sealhulgas kolmandatest Ehm, riikidest saavad tasuta sertifikaate ja siis, mis puudutab võimalike lennuühenduste katkestamist, meie usume, et meie direktiiv on õige, me arvame ka, et Euroopa Kohus äh, toetab meie seisukohta oma otsustes ja ühe asja ma tahan küll välja öelda, Euroopa Komisjon ei aktsepteeri äh, selliseid läbirääkimiste tulemusi, mis kahjustaks meie äh, katseid kaasata lennutegevus äh, saastekvootidega kauplemise süsteemi, nii nagu see võeti vastu neljasaja, kuuesaja neljakümnelise häält häälteenamusega. suur tänu volinikule selles arutelus osalemise eest